Uh, good evening. Uh, tere õhtust, uh, tere õhtust, kallid sõbrad, daamid ja härrad, kallid kolleegid. mul on väga hea meel, et me oleme kõik jälle Euroopa Parlamendis tagasi, et me oleme Strasbourgis. ma näen, et te olete energiat täis, sellepärast et siin saalis on niivõrd palju müra. mitte keegi ei kuule mitte kedagi. niisiis alustame oma hääletust meil on äh, enam-vähem kaks tundi vaja siin saalis istuda. jah, pärast äh, puhkust äh, peaks me teatud moel siiski tööga pihta hakkama, niisiis, kallid sõbrad, ma jätkan päevakorra kinnitamine, kas kellelgi on selle kohta midagi öelda, päevakord on teil laua peal, kellelgi midagi öelda ei ole, hästi, siis esimehe teadaanded, tulge Äh, bulgaaria ja rumeenia keelt täna rääkida võimalik ei ole, tõlget nendesse keeltesse ei ole, ma vabandan Bulgaaria ja Rumeenia kolleegide ees, mul on väga kahju, tõesti väga kahju. jah, ma tunnen ennast tõesti selle pärast halvasti, aga ma loodan, et pärast puhkust suudame selle siiski välja kannatada. digitaalse liidu töörühm, kolleegid Äh, selle töörühma kohtumine toimub eh, kolmapäeval, kahekümne kolmandal detsembril äh, kell kaks pärastlõunal, niisiis. kaks tundi kestab see kohtumine kella kahest kella neljani ja teemaks on küberjulgeolek. Äh, tegemist on väga olulise ja asjakohase teemaga. me räägime tundlike andmete kaitsest, kriitilise infrastruktuuri kaitsest loomulikult on kõik ITRE komisjoni liikmed sellele koosolekule kutsutud ja samuti äh, ITRE komisjoni nõuandjad ja assistendid, niisiis palun olge kohal, kutsun teid sellele koosolekule. Äh, protokollide heakskiitmine, protokollid on teie dokumentide hulgas viieteistkümnes kuni kuueteistkümnes juuni kaks tuhat viisteist kallid kolleegid, mõned teist ikka veel kõnelevad, iseäranis siin esimeses reas palun vaiksemalt, sest ma kuulen teie juttu kogu aeg ja ma saan ka väga hästi aru, millest te räägite. ja kahekümne kolmas juuni kaks tuhat viisteist, neist kahe koosoleku protokollid, kui kellelgi nende kohta midagi öelda ei ole, loeme protokollid kinnitatuks. kellelgi midagi öelda ei ole, hästi, siis elektrooniline hääletus, võtame välja oma hääletuskaardid, kõik võtame välja oma hääletuskaardid. To put into the slot niisiis, pange need hääletusmasinasse sisse ja äh, kõigepealt hääletame, äh, teeme proovihääletuse, küsimus. kas teil on hea meel olla tagasi Euroopa Parlamendis? palun vastake sellele küsimusele. hääletus on loomulikult alanud. okei okay. uh hääletus on lõppenud. üks sotsiaaldemokraat on liiga palju. Patrice peab hääletama. niisiis, nüüd on hääletus lõppenud. Te olete väga õnnelikud, et siin olete. suure enamusega vastu võetud, niisiis alustame nüüd siis päris hääletust. loen ette ainult kaks viimast arvu, sellepärast et arvud on väga, esimene muudatusettepanek viis, kaks, kaks, kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lü-, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, null viis, null kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. null null poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi löönud, null üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, null kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaks kahes osas, väike muutus, kõigepealt esimene osa, härra Rikee, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa, Van Bossut, raportöör poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 Äh, null kolm poolt vastu, erapooletud vastu võetud, äh, neli kaks üks vastu, poolt va-, poolt vastu, erapooletud, null neli poolt vastu, erapooletud, äh, neli kaks kaks poolt vastu, erapooletud, neli kaks kolm vastu võetud, neli kaks neli poolt vastu, erapooletud, neli kaks kuus poolt vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt hääletus on alanud. null kuus on see, mida me praegu kontrollime elektrooniliselt. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? see on vastu võetud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 viiskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, viiskümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, null viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, null kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, tagasi lükatud, viiskümmend viis poolt, vastu erapooletud, üheksateist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, null seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud null kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud null üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kümme poolt, vastu erapooletud, vastu võetud üksteist poolt, vastu eh.. teeme veel kord viis, kaks, üksteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, tagasi lükatud, vabandust, neliteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend seitse poolt vastu, erapooletud, vastu, viiskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud,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 kuuskümmend kuus poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kuuskümmend seitse poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kuuskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kuuskümmend üheksa poolt vastu, erapooletud vastu võetud, seitsekümmend poolt vastu, erapooletud vastu võetud, seitsekümmend üks poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kaksteist poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kakskümmend üks poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud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 kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kaks, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud,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 erapooletud, tagasi lükatud, äh, üheksakümmend seitse poolt, kolmteist poolt, ei, kontrollime elektrooniliselt, kolmteist elektrooniline kontroll. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. jah, üks hääletaja on ülearu. nüüd on hääletus lõppenud vastu võetud. nii et, et mul vedas, jah. üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, null null poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, null üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, null kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, null kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. elektrooniline hääletus, lõpphääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? üks sotsiaaldemokraat üle aru, jah, hästi, hääletus on lõppenud viiskümmend poolthäält, suur aitäh. aitäh raportöörile ja läheme nüüd äh, järgmise päevakorrapunkti juurde, päevakord kuus ja äh, uue kliimakokkuleppe suunas Pariisis COP kakskümmend viis. ja me vaatame läbi muudatused ja kompromissmuudatused. muudatus üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist poolt, vastu, kontrollime. muudatus üksteist. sotsiaaldemokraadid, teil on liiga palju hääletamas, hääletus on nüüd lõppenud, vastu võetud. seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist. hästi, me kontrollime muudatust seitse. kas kõik on hääletanud, sotsiaaldemokraadid, teil on jällegi liiga palju hääletamas hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kaksteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kolmteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, neliteist. kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. hästi, kontrollime. neliteist, esimene osa, hääletus on alanud. hästi hääletus on lõppenud. see on vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime ka seda. hääletus on alanud. teine osa, muudatus neliteist, teine osa. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. viisteist poolt vastu, erapooletud. me peame kontrollima, tulemus ei ole selge. hääletus on alanud, sotsiaaldemokraate liiga palju hääletamas, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, ka see on tagasi lükatud seitseteist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, seitseteist. kontrollime muudatust seitseteist. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud, kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist, kakskümmend poolt, vastu erapooletud, kontrollime seda. väga oluline hääletus, aga nüüd on hääletus lõppenud, vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. hääletus on alanud kakskümmend üks hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud. Te ei tõsta enam käsi, palun, me peame seda nüüd kontrollima, sellepärast et ma ei näe tulemust selgelt, kakskümmend viis kontroll hääletus on lõppenud. vastu võetud. palun tõstke oma käsi, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend üks poolt, vastu. kontrollime ka seda, kolmkümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime ka seda. kolmkümmend kaks. hääletus on alanud ja nüüd on hääletus lõppenud. ja see on tagasi lükatud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, ka seda peame kontrollima. hääletus on alanud, kolmkümmend kolm. hääletus on lõppenud, sotsiaaldemokraate liiga palju nüüd on hääletus lõppenud, see on vastu võetud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda nelikümmend viis. hääletus on lõppenud. hääletus on nüüd lõppenud ja see on vastu võetud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime ka seda. nelikümmend seitse. I open the vote I close the vote. hääletus on lõppenud, vastu võetud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend viis poolt, vastu, kontrollime viiekümne viiendat hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud seekord. kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, viiskümmend üheksa. kontrollime muudatust viiskümmend üheksa. hääletus on alanud, nüüd on hääletus lõppenud vastu võetud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud. ma ei näe selgelt Rahvapartei, palun hääletage selgemalt, kontrollime, kuuskümmend üks. elektrooniline hääletus, kuuskümmend üks. hääletus on lõppenud see on tagasi lükatud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, kuuskümmend neli, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud. kontrollime aga kuuekümne üheksandat, tulemus ei ole päris selge. niisiis, kuuskümmend üheksa. hääletus on lõppenud. kompromiss seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, me peame seda kontrollima, seitsekümmend kolm. hääletus on alanud ja nüüd on hääletus lõppenud, vastu võetud, seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võim-, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võim-, seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tõenäoliselt vastu võetud, aga kontrollime. niisiis, kaheksakümmend, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud kaheksakümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu kaheksakümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu kaheksakümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu kaheksakümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud mm, äh, üheksakümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda, üheksakümmend üheksa. üheksakümmend üheksa, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. sada poolt, vastu erapooletud, kontrollime ka seda. me peame kontrollima muudatust sada. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. vahepeal on kontrollimine vajalik. sada neli. siin on ka suuline muudatusettepanek sotsiaaldemokraatide fraktsioonilt kas kellelgi on vastuväiteid suulisele muudatusele? meie reeglite järgi peavad neli liiget püsti seisma, täpselt nagu täiskogus. kas keegi on vastu? jah, sellest piisab. enam kui neli saadikut oli vastu. tegemist on meie kodukorraga meil on samasugused reeglid nagu äh, kodukor-, äh, kodukord näeb ette täiskogu puhuks, kodukorra reegel kolmkümmend üheksa ja meie otsustasime, et meil on neli liiget vaja. niisiis, me hääletame ilma suulise muudatusettepanekuta. sada neli poolt, vastu, erapooletud, mulle tundub, et tagasi lükata, aga kui tahate, võime kontrollida hästi, kontrollime. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. sada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, aga siiski, siiski kontrollime, tõenäoliselt võeti vastu, aga me kontrollime, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, sada viis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 kontrollime. muudatus sada viisteist, kolmas osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada kuusteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, elektrooniline lõpphääletus. hääletus on alanud hääletus on lõppenud hääletus on lõppenud. vastu võetud. Te näete tulemust üsna selgelt, suur aitäh raportööridele, tänan teid väga, tänan mõlemat raportööri asi läks väga ladusalt, protseduuriline küsimus. ma tean, et kõik tahavad koju minna, aga lühike märkus minu poolt, ma tahaksin tänada raportööri härra Kellyt selle eest, et ta on väga head tööd teinud sellel teemal, ma usun, et kõik fraktsioonid on nautinud seda tööd, mida te olete teinud, sellepärast et oluline on see, mida ma nüüd äh, siinkohal rõhutan, oluline on see, et me peame suutma siin komisjonis äh, oma tahte läbi suruda, suruda ja enamuse saada. Ähm, ja härra Kelly juhtimisel me suutsime siin komisjonis suure enamuse saavutada ja seetõttu ma arvan, et meie komisjon on täiesti õigel teel, aitäh. Michael. Thank you very much. Raporteurs and suur aitäh, raportöör ja variraportöörid. okei okay.. Let us go to the next point in our. liigume nüüd päevakorraga edasi. austatud kolleegid, daamid ja härrad, lugupeetud sõbrad võib juhtuda, et me saame oma tööga kolmekümne viie minutiga hakkama, see oleks ju väga hea, aga alustagem kohe. Euroopas säästva metallitööstuse arendamine, see on väga tähtis teema. Eh, meie raportööris on Eduard Martin. ja ma tahaksin teile meelde tuletada, kallid kolleegid, et muudatusettepanekute e-, e-, e-, esitamise kuupäev oli kümnes juuli kaks tuhat viisteist, eh, kallid kolleegid kolleegid, siin äh, vahekäigus palun, kallid kolleegid, lahkuge kohe, sellepärast äh, et äh, teised tahavad meid kuulata. palun ärge suudelge ka avalikult. lugupeetud roheliste kolleegid. <laughs> ta on nii väljast kui seestpoolt roheline Eh, niisiis, kolleeg Martin, eh, tegemist on väga olulise raportiga, eh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg oli kümnendal juulil kaks tuhat viisteist, ühtekokku kakssada kaheksateist muudatusettepanekut esitati ja ja aruteluks on ette nähtud üks tund, annan sõna kolleeg Martinile, palun. viis minutit, jah, te ikka alati surute meid mingitesse raamidesse, härra esimees, teil on vist midagi minu vastu. suur aitäh teile, eks ma siis üritan teha võimalikult kiirelt, jah, kell on juba palju ja üsna selline kummaline aeg selle arutelu pidamiseks loomulikult, kui kõik nüüd kuulavad mu lõpuni ära, siis äh, võin jah, kiiresti teha. nüüd jah, kakssada kaheksakümmend muudatusettepanekut, nagu te ütlesite, see näitab, et see teema pakub kõikidele fraktsioonidele ja liikmetele suurt huvi, nii et ähm, äh, mitteväärismetallide tööstuse tulevik äh, on inimestele südamelähedane, me vaatame siin neid muudatusettepanekuid ja siis äh, nendest selgub, et äh, ei ole siin mingeid suuremaid eriarvamusi, põhimõtteliselt äh, oleme nõus üksteisega. aga siin on siiski jah, paar olulist punkti välja tuua, mitteväärismetallide tööstus on väga oluline Euroopa Liidu jaoks, äh, me oleme siin rääkinud näiteks autotööstusest, ähm, äh, tuuleenergia tootmisest ja nii edasi, edasi metall puudutab eelkõige just Euroopast tööstuse väljavoolamine, edasi need põhjused võtan ma läbi kiirelt, sest et me oleme kõik samuti selles küsimuses nõus, aga siin on siiski üks väga oluline punkt, nimelt süsiniku hind konkurents ei, on kindlasti siin täiesti ebaõiglane ja edasi on elektri hind väga volatiilne ja kõigub ning kõik see toob kaasa tohutu töökohtade kadumise. üks peamisi meetmeid, mille oleme meie käinud välja, tegelikult ei lähe mitte nüüd selle süsinikuheidega kauplemise süsteemi vastu, vaid me lihtsalt soovime siin õiglasemat konkurentsi, me soovime eh, investeerida madala süsinikuheidega majandusse ja tegelikult eh, samamoodi näevad asja ka kõik tööstussektori esindajad, kellega meie kohtunud oleme ning eh, ühtlasi võib nüüd meie selge sõnum on see, et jah, soodsamasse seisu satuvad need, kes toodavad äh, Äh, vähema süsinikuheitmega, see on see väga selge sõnum Euroopa Liidust. ja seeläbi oleks meil võimalik rahastada ka vajalikke investeeringuid. nii et äh, teine sõnum siis neile, kes meie reeglitest kinni ei pea, ehk siis äh, nüüd ja edaspidi selleks, et siseneda Euroopa Liidu turule, peavad nad meie reeglitest siiski kinni pidama. nii et selline siis ähm, on meie lähenemine nüüd, nüüd võib-olla mõnedel on siin veel kahtlusi REACH direktiiv ei, sellega on nüüd kõik täiesti nõus, seda tervitatakse, see oli ju Euroopa Liidu algatuseks, nii et samamoodi peaksime jätkama ka edaspidi ja umbes samamoodi me olemegi tahtnud teha nüüd ka äh, käesoleva projektiga, tegemist on äh, süsinikuheite vähendamisega ikkagi mitte protektsionistliku meetmega me üritame tagada täiesti õiglase konkurentsi, võrdsed võimalused kõigile ning see idee, mida me, mis siit välja tuleb, on ikkagi see, et me oleme kõige rohkem toeks just nimelt äh, kõige korralikumatele tootjatele, võimaldame neil rahastada erinevaid investeeringuid äh, näiteks uutesse tehnoloogiatesse, mis võimaldavad vähendada süsinikuheidet ja nii edasi meil on äh, hääletusel hetkel ka äh, algatusraport ja seal räägime just nimelt sellest, kuidas saaks Euroopa Liit olla äh, liidri rollis selles kõigis ja mina usun, et just nimelt käesolev raport oleks vahendiks sellel teel, nii saaksime me taasindustrialiseerida Euroopa Liidu, aga mitte ainult, vaid tuua sinna ka investeeringud tegemist on siis äh, vahendiga, mis võimaldab muuhulgas panustada ka sellesse saja miljardilisse eelarvesse, mis tuleb meil kuskilt leida aastaks kaks tuhat kakskümmend. loodetavasti Pariisis siis juba lepime me kokku siduvates eesmärkides, aga jah, siin jällegi siis veel samm edasi meie investeeringute rahastamise teel nüüd edasi, läbipaistvuse kohustus, jah, jällegi põhimõtteliselt äh, kõik liikmed on sellega nõus, nii et täiesti täielik informatsioon kliimamuutuse vastases võitluses, nii et tahaksin tänada kõiki fraktsioone ja liikmeid, kes on meid toetanud muuhulgas parimate tavade levitamise osas selleks, et mittevärismetallides, metallitööstuses vähendada süsinikuheidet ja ühtlasi ka äh, räägime me siin sellest ka, kui on tegemist enampakkumisega, siis millele neid tulusid peaks lõppkokkuvõttes kulutama. nüüd siin on loomulikult veel terve rida erinevaid teemasid, mis nõuavad kompromisse, muuhulgas kui me räägime siin kaubandus äh, kaitsemeetmeid, äh, siin on, äh, me näeme loomulikult neid asju veidi erinevalt ja siin tuleb meie seisukohti veel täpsustada, võib-olla siin ümber sõnastada mõned muudatusettepanekud, äh, muuta need täpsemaks just ähm, kasutusele võetavate meetmete osas. ja nüüd lõpetuseks, jah, ma tean, ma olen siin rääkinud juba kuus ja pool minutit, aga kohe hakkan lõpetama, edasi ringmajanduse edendamine, ehk siis metallide ümbertöötlemine see on strateegiline prioriteetne eesmärk meile. tahaksin teid kõiki tänada ja nüüd meil tuleb lihtsalt kohtuda kolmapäeva pärastlõunal ja leppida kokku kompromissettepanekus, aga mingisuguseid põhimõttelisi lahkarvamusi siin ei ole. suur aitäh selle äh, sõnavõtu eest ja selgituste eest ja nüüd koordinaatorid või variraportöörid, kaks kuni kolm minutit. niisiis, koordinaatoritest saab kõigepealt Rahvapartei nimel sõna härra Salini. ja suur aitäh. nagu juba märkisime, kui me eelmisel koosolekul seda teemat arutasime, Äh, siis võin ka mina kinnitada seda väga positiivset äh, muljet sellest tööst, mis on ära tehtud, sellepärast et äh, üldised suunised ja need sambad, mille kohaselt ja mille järgi see raport on raportööri poolt koostatud, on sellised, mida me saame toetada. Äh, on äh, võetud vastu õige ähm, äh, suund keskendumaks Euroopa majanduse taaskäivitamisele, keskendumaks just tööstusele ja eriti just mitteväärismetallitööstusele meie Euroopa üldises tööstuskontekstis ja siin on arvestatud kõiki neid ohte, mis võivad õõnestada eh, seda arengut, näiteks energiavaldkonnas on eh, konkreetseid seisukohti ka näiteks minu fraktsiooni siseselt, näiteks eh, see, mis puudutab piiride kohaldamist, mõned delegatsioonid avaldavad suuremat vastuseisu sellele kui teised, kuid ma arvan, et on oluline võimaldada raportööril selgitada täielikult seda, millest see reform koosneb minu seisukoht äh, on äh, selline, mida ma olen väljendanud erinevatel selle teemalistel koosolekutel, olen välja toonud teatud kriitilisi aspekte, äh, mis on seotud piisava haldamisega, selleks, et me saaksime ETS-ist kaugemale liikuda oma eesmärgi poole. Ähm, ja väga oluline on see, et see arutelu lõpeks enne, kui me hakkame arutama ETS-i küsimusi sest vastasel korraks ole, vastasel korral oleks olukord vastuoluline, selline on siis meie seisukoht. Äh, mis puudutab kaudseid kulusid, äh, siis raportöör äh, vägagi õigustatult toob välja selle, et kompensatsiooni ja hüvitamise süsteem, mis kasutab erinevaid meetodeid, tekitab turumoonutusi Euroopas ja võib-olla me võiksime vaadata, kuidas kaudsete kulude kompenseerimist kaotada Ehm, mulle äh, tundub, et tegelikult lahenduseks on hoopis midagi vastupidist äh, kui see, mis praegu on välja pakutud. Äh, minu koduriik on klassikaline näide selle kohta ja on riike, kus ähm, seda kompensatsiooni pakutakse riigis, pakutakse riigi sekkumise abil, aga on ka selliseid riike, kus seda tehakse minu arvates valesti, minu koduriik on üks nendest ja ma arvan, et et ähm, äh, raportöör tahab ju ka äh, tagada äh, tasakaalu turul, see on väga õige, selle tagamiseks on vaja äh, standardiseeritud äh, hüvitiste süsteemi. ja ääretult oluline on parandada ähm, rakendus Äh, võib-olla just nende selliste fondide abil, äh, mis kuuluvad EFSI alla ja kolmapäeval me peame oma tööga jätkama ja siis me äh, vaatame seda teemat uuesti. suur aitäh ja härra Tošenovski saab nüüd ECR-i nimel sõna, palun. suur aitäh mulle sõna andmast. kõigepealt aitäh, härra Mootan teile äh, selle visaduse eest millega te äh, olete teinud tööd äh, mittevälismetalli äh, sektorit puudutavates küsimustes Euroopas ja te olete teinud tööd ka selle sektori positsioonist üleilmsel areenil. siit raportist on võimalik näha seda, et tegemist on halduslikult väga keeruka valdkonnaga Euroopa Liidus. Äh, olukord on selline, et see peegeldab äh, riiklikke turge ja olukordi. Äh, see on üks esimesi dokumente, kus on ära toodud see, kui oluline mitteväärismetallitööstus Euroopa jaoks on. ja ma usun, et meie järgnevad selleteemalised arutelud saavad kindlasti olema sama viljakad kui see siin. millised on äh, siis äh, probleemid, äh, millega see sektor silmitsi seisab ja eriti, kui me vaatleme seda kõike globaalses ähm, kontekstis, ECR-i seisukoht on teistsugune kui nagu teie oma, härra. me ei ole veendunud selles, et suurem halduskoormus ja rohkem kontrolle tuleb kasuks sellele väga keerukale ja olulisele sektorile. minu arvates see toimik näitab meile seda, kui liigselt keerukas äh, heidudega kauplemise süsteem on. me juba teame seda kõik, meil on olnud selleteemalisi keerulisi äh, arutelusid, arutamaks, kas seda süsteemi äh, säilitada või mitte ja ma arvan, et see tööstusharu on väga hea mm, näide selle kohta, kui keerukas see süsteem võib olla seetõttu ma ootan pikisilmi meie tulevasi arutelusid sellel teemal. ma arvan, et ilmselgeks on saanud see, et ähm, heidudega kaupme-, kauplemise süsteem ei ole jätkusuutlik siin valdkonnas ja muudab asjad hoopis keerulisemaks. võib-olla me peaksime heitma pilgu hoopis teiste süsteemide poole, nagu härra Martin vägagi õigustatult ka ütles, äh, siis ähm, Äh, paljud äh, impordid on vägagi atraktiivsed, sellepärast et äh, neile ei kohaldata seda väga keerukat haldussüsteemi. aga see kohaldub Euroopa ettevõtetele. ETS-i küsimus on loomulikult teiste arutelude küsimus ja me kõneleme sellest hiljem. suur aitäh veel kord selle olulise teemaga tegelemast, suur aitäh, et te rõhutasite äh, mitte väärismetallitööstuse olulisust, aitäh! suur aitäh ja Alde nimel saab sõna proua Milner, palun. suur aitäh, mul on äh, kõigepealt väga hea meel, et ma siia õigel ajal jõudsin, teiseks ähm, äh, tahaksin tänada raportööri ja kõiki kolleege tehtud äh, töö eest see raport näitab tegelikult seda, et kõik fraktsioonid on sellest raportist vägagi huvitatud Äh, meil on kakssada seitsekümmend üheksa muudatusettepanekut, et see on päris suur arv. see näitab, kui oluline see teema on ja näitab, kui kiireloomuliselt on vaja muudatusi selles valdkonnas. me peame tagama selle, et Euroopa mittevärismetallitööstus oleks konkurentsivõimeline üleilmsel tasandil ja oleks jätkusuutlik pikaajaliselt Ähm, raportist ja muudatusettepanekutest me näeme, et põhimõtteliselt oleme me silmitsi kahe suure väljakutsega, kõigepealt tegutseda kliimamuutuse vastu ja teiseks tagada, et me jääme konkurentsi, jääksime konkurentsivõimeliseks Euroopa tööstusena ja seda siis ülemisel turul. ma arvan, et see ongi järgnevates aruteludes meie peamiseks ülesandeks, nimelt see siis, et need kaks teemat omavahel ühilduma panna, sest et sageli on nad omavahel vastuolus. mina olen esitanud mitmeid muudatusettepanekuid võitlemaks kõikehõlmavalt kliimamuutuse ähm, vastu ja ma olen teinud ettepanekuid ka mis, selles osas, mis puudutab ähm, energia valdkonda, aga me peame tegelema ka teiste mm, oluliste küsimustega, energialiit ja TTIP läbirääkimised veel üks oluline ähm, punkt, äh, mida tõstatavad paljud muudatusettepanekud, kaasa arvatud minu omad, on see, et tuleb äh, mittevälismetallisektorile tagada võrd-, võrdne ähm, reeglistik. meil on COP kakskümmend üks, mis detsembri alguses Pariisis aset leiab ja ma tõesti usun, et me peame Äh, seda raportit vaatlema just selle olulise konverentsi kontekstis, eriti kui me kõneleme äh, piiride kohandamisest äh, süsinikuvaldkonnas ja nii edasi. ma ootan pikisilmi edasist koostööd selle raporti vallas, suur aitäh! aitäh! ja järgmiseks saab sõna kuue nimel proua Lopes-Bermejo, palun eh,! suur tänu, härra esimees suur aitäh selle raporti eest ning raportöörile samuti kogu tehtud töö eest. minu fraktsioon on esitanud kolmteist muudatusettepanekut ja me räägime siin nii ambitsioonikamatest kohustustest, näiteks ümbertöötlemise osas ja piirmäärade osas, kui ka muudest teemadest. meie arvates on siin mitu elementi, mis on vägagi tähtsad, näiteks vajadus suuremate avaliku sektori investeeringute järele, mis järgiksid ka piirkondliku ning kohaliku taseme äh, loogikat, ühtekuuluvust, samal ajal säilitades tööstusbaasi. edasi, mis puudutab süsinikuheidet, siis äh, kindlasti tuleks ettevõtteid toetada, Hispaanias on näiteks üks väga oluline ettevõte, mille nimi on Ecogas, mis teeb muuhulgas ka teadusuuringuid selles valdkonnas, et järjest vähendada äh, kasvuhoonegaaside heiteid. kindlasti tuleks kaasata ka sotsiaalpartnereid, vältida igasuguseid dumpingulaadseid meetmeid ning tagada töökohtade kvaliteet. ühtlasi peaksime me rääkima ka struktuursest äh, lõhest elektri hinna äh, ning tootmiskulude vahel, tegemist on täiesti äh, konkurentsireeglite rikkumisega. ja kindlasti soovime me paindlikkust pikaajalistes lepingutes, äh, kahepoolsetes lepingutes, mis puudutab neid tööstussektoreid, mis on väga energiamahukad. ja jätkame siis oma tööd, me loodame ambitsioonikust nii väga olulises teemas Euroopa Liidu tööstussektorile, kus on hävitatud väga palju äh, töökohti, mis äh, tuleb nüüd kuidagi tagasi teha ja seda jätkusuutlikult. suur aitäh, nii, ja GFTT nimel on sõna härra Borrellil. suur aitäh, härra esimees, mina tahaksin kasutada seda võimalust selleks, et tänada meie raportööri kogu tehtud töö eest. see töö kõik käis koha peal. minu fraktsioon töötab raportööri pragmaatilist lähenemist, muuhulgas ettepanekut soodustada võrdsemat, õiglasemat konkurentsi nii Euroopa Liidu siseste kui ka Euroopa Liidu väliste äh, ettevõtete vahel kindlasti on ju eesmärgiks vähendada siin konkurentsi negatiivseid mõjusid ning ähm, suurendada investeeringuid. ETS-i reformimine või siis ka süsinikumaks võiksid olla meetmed, mis äh, võib-olla aitaksid kaasa uute Äh, heitmete vähendamise süsteemide väljatöötamisele ja seda ka mitte ainult Euroopa Liidus, vaid Euroopa Liidust väljaspoolt. ja samas võiks kasutada teistsuguseid uuenduslikemaid strateegiaid ja vahendeid selleks, et äh, tõhusamalt vähendada kasvuhoonegaaside heiteid. kindlasti tuleb kaasata ka äh, kohalikud elanikud, kõik erinevad sidusrühmad otsustusprotsessi see on väga suure tähtsusega selleks, et tagada töötajate äh, tööohutus ning samuti tervis. loomulikult olen ma valmis tegema koostööd selleks, et leida kõige paremad lahendused selleks, et meie ettevõtted nendest rasketest oludest välja tuua. ja olen valmis tegema igati koostööd raportööriga. Other speakers, madam Kirsten Darling. Need on teised kõnelejad suur aitäh, suur aitäh selle raporti eest. mina ei räägi mitte omaenda muudatusettepanekute kaitseks, vaid pigemini räägin siin parlamendiliikmena, kus on sellisest piirkonnast, kus on väga suur mitteväärismetallitööstus, kus nüüd on aga väljakutseid ümberringi ja see raport, raport tuleb väga asjakohasel ajal. meil on vaja ikkagi baastööstust Euroopa Liidus ja meil oleks vaja selle baastööstuse toetuseks ka vastavat poliitikat ja sinna hulka kindlasti käivad ka mitteväärismetallid. kui me tahame jätkusuutlikku majandust, siis peaks meil olema ka tööstussektoris süsiniku ladustamise meetod kasutusel olen osalenud ka keemiatööstuse ning metallitööstuse esimese piirkondliku äh, süsiniku ladustamise loomisel. see on ainus viis, kuidas me saame innovaatiliselt edasi liikuda, meil on vaja töötada ähm, muudatusettepanekud nagu näiteks äh, number üks, kaks ja üheksa, mis toetavad neid eelkõige, kes investeerivad innovatsiooni ning teevad seda lõppkokkuvõttes selleks, et see tööstussektor läikima lüüa. nii et kindlasti peaks nad saama ka vastavad saastekvoodid ja edasi me peame kindlasti tegelema ebaõigluse, ebaõigla konkurentsiga ning ühtlasi ka dumpinguga. me peame ümber vaatama ühtlasi ka õigusaktid, mis puudutavad kaubandus meetmete kaasajastamist. aitäh! proua Kumpula, suur aitäh, tõesti väga oluline, et me hakkame nüüd ähm, hoogsalt pihta selle väga olulise teemaga. mina tunnen kõige paremini oma kodumaad äh, Soomet ja me toodame väga palju ja mitte ainult puitu, vaid ka metalle. aga kohtudes siin Euroopa Liidu esindajatega, siis äh, tõesti mind äh, šokeerib see, mida Hiina teeb, jah, võib-olla kuigi seda välja öelda ei ole siin kuigi poliitiliselt korrektne, tegemist on täiesti ebaõiglase konkurentsiga ja järelikult on meil vaja selgeid ideid selle kohta, kuidas tagada õiglane konkurents ülemaailmselt. tegelikult ei ole õiglane konkurents Euroopa Liidu siseseltki kuigi lihtne saavutada, sest et meil on siin ka ju kaudsed kulud. nii et kas meil siis nüüd uues Euroopa Parlamendi koosseisus, mind tegelikult isegi ei huvita see, mida tehti eelmise koosseisu ajal, kas meil on nüüd ühtne arusaam sellest siin ITRE komisjonis, mis on Euroopa Liidus õiglane konkurents ja äh, kui te vaatate, mis toimub riigiabi äh, juhistega, siis tegelikult ei, nendest ei piisa selleks, et tagada õiglane konkurents äh, metallitööstuses. meil peaks olema rohkem võib-olla sellised üldisemad riigiabi reeglid ja siis meil saaks olla alles õiglane konkurents, edasi siis rääkida sellest juba kliimakonverentsil Pariisis aga eh, viia see sisse siis juba ka meie rahvusvahelistesse kaubanduskokkulepetesse. suur aitäh ja järgmiseks eh, külaliskõnelejaks eh, Bernd Lange, Inta esimees, palun. ja, herzlichen Dank. jah, aitäh, esimees. ma olen pigem, ma olen siin ka asendusliige, mitte ainult külaline. mulle tundub, et see suund on tõesti väga hea me peame tõesti tugevdama terasetööstust kui Euroopa põhilist tööstusharu. me peame pöörama rohkem tähelepanu ka heitmetele, teadusuuringutele, töövõtjate kaasale, aga mul on selle piiri korrigeerimisega üks probleem. mina olen veendunud, et selle läbi e, to-, viime sisse uue bürokraatliku elemendi, sellepärast me hakkame väga spetsiifiliselt erinevaid tooteid erinevate maksudega koorama, me peame arvestama selle kõigega impordi ja ekspordi juures ja see süsteem muutub väga keerukaks ja teiseks Äh, on meil üha rohkem selliseid ettevõtteid, mis tegutsevad piiriüleselt, äh, ka Euroopa terasetööstus tegelikult sõltub mõnes mõttes äh, impordist ja ma arvan, et sellised korrektsioonid piiril hakkavad sektori arengut takistama ja me, need maksud piiril on vastuolus ka kaubanduskokkulepetega Äh, me oleme, ei saa ju vastuollu minna Maailma Kaubandusorganisatsiooni reeglitega. Äh, see ja kolmandaks, äh, siin on tegu ka poliitilise signaaliga, kui me avame turu terasele Ukrainast, siis tugevdame seeläbi ka Ung-, Ukrainat ning see piiril jällegi korrektsioonid äh, Äh, niimoodi hakkame blokeerima oma turgu Ukraina toodetele, kas kolleegid ei oleks mõistlikum vaadata, kas me kaubanduskaitsevahendeid, äh, proua Kerkandai viitas ka sellele, et kas me saaksime äh, neid kasutada, et vast saaks kasutada arukaid kaubanduskaitsevahendeid ja nende läbi tagada et kui me ühes, ühes riigi ühe toote puhul saame tõestada, et äh, see, äh, seda, selle läbi keskkonda kahjustatakse, äh, siis saame hoolitseda ka selle eest, et see kõik oleks Maailma Kaubandusorganisatsiooni reeglitega kooskõlas ja siis oleks võimalik ka kehtestada siis karistavad tollid, nii et, et selline keskkonnatumping lõpeks, aitäh! suur aitäh! härra Kaier, palun jaa, tänke schön. Äh, aitäh, esimees, äh, ka mina tahaksin tänada Eduard Martani. Äh, Eduard teab, ma oleks hea meelega tahtnud seda raportit ise kirjutada, sellepärast et minu valimisringkonnas asub üsna tugev terasetootmissektor ja loomulikult olen ma huvitatud sellest, et see raport sünniks, sellepärast et ma arvan, et me peaksime väga intensiivselt äh, Eh, pöörama tähelepanu Euroopa Liidu majanduse jaoks olulistele majandussektoritele, terasetööstus on äärmiselt oluline, see on aluseks paljudele eh, toodetele ning eh, minevikus oleme me ka olulist ei ole me võib-olla seda olulist tööstusharu piisavalt, sellele piisavalt tähelepanu pööranud Ähm, ähm, komisjonis on selline ähm, äh, ülesehitus, kus äh, erinevaid poliitikaid käsitletakse eraldatakse, kliimapoliitikaga tehakse ühes osakonnas, majandusega teises osakonnas, kaubandusosakonnaga kolmandas ja nõnda edasi. Äh, ja meie ülesanne siin parlamendis on siis neid erinevaid valdkondi Äh, mis võib-olla nüüd uues Junckeri komi-, komisjonis uute üle, ülesannete jagamise korral äh, tasakaalu viia ja ka meie jaoks seda asja tasakaalu viia. ma arvan, et Bernt juhtis tähelepanu juba mitmetele olulisele punktidele, otsustava tähtsusega on see, et me, äh, mis puudutab neid kaubandus poliitikast tulevaid kohustusi, et me leiaksime tõesti viisi, kuidas me keskkonnapoliit-, positiivsi äh, keskkonnapoliitika mõttes vastutustundlikult käitume ja samas äh, rahvusvaheliste konkurentide dumpingule samuti vastu astume äh, ja mõned ettepanekud on Eduard juba teinud ja võib-olla meil tõesti õnnestub siin mingi lahendus leida tegemist ei ole ainult kaubandusõigusega, tegemist on ka konkurentsiõigusega. jah, me oleme olukorras, kus näiteks Euroopa konkurentsiõigus takistab äh, seda, et Euroopas saaks, äh, et Euroopa oleks terasetööstuse vallas edulinnas. Äh, jah, ähm, meil on siin suuri ettevõtteid, mis on kannatanud selle läbi, mida Euroopa Komisjon teeb ja meil on tõesti raske niimoodi saavutada nendele kolleeg, Euroopa Komisjon hoolitseb küll, et ettevõtted ei saavutaks turul domineerivat seisundit, aga ei hoolitse selle eest, et need ettevõtted ka ülemaailmses konkurentsis suudavad ellu jääda niisiis me muudame oma konkurentsiõigusega nende ettevõtete elu keeruliseks ning eh, me ei pööra piisavalt tähelepanu sellele, milline on rahvusvaheline olukord, ma ei ütle eh,, taha öelda, et me tingi <laughs> tingimata peame laskma Euroopa ettevõtetel turgu valitseda, äh, aga kui me tahame Euroopa äh, tööstust kaitsta, siis me peame konkurentsiõiguse äh, juures ka arvestama, millised harud on Euroopas kriisiseisus, millised ettevõtted maailma tasandil domineerivad, seda peaks, sellele peaks Euroopa Komisjon tähelepanu pöörama, aitäh. kolleeg Your... suur aitäh, kolleeg, selle sõnavõtu eest ja nüüd komisjoni nimel äh, saab sõna äh, majanduskasvu äh, peadirektoraadi osakonna juhataja Maria de las Flores Dias Polido, teil on sõna, palun. aitäh, aitäh, et te hääldasite välja ka kogu minu nime, väga vähesed inimesed saavad sellega hakkama Mm, tahtsin kõigepealt öelda, et Euroopa Komisjon jagab täiel määral äh, seda muret, äh, mida kõik eelkõnelejad väljendasid ja äh, metallitööstus on äärmiselt oluline Euroopa majanduse jaoks ning me täname härra Martäni selle raporti eest, see on tõesti väga usaldusväärne ja väga põhjalik ning me oleme täiesti kindel, et kui see raport vastu võetakse lõplikul kujul, siis äh, see on, annab oma panuse siis äh, käimasolevatesse aruteludesse, mida kaasseadusandjad ja komisjon peavad äh, nende erinevate õigusvahendite üle ning näiteks ka nendesse aruteludesse, mis puutuvad heitmetega kauplemise süsteemi ja mis ees seisavad. komisjon jääb ootama edasisi arutelusid heitmetega kauplemise süsteemi teemal, sellepärast et praegu ma sellest siin kõnelema ei hakka, see ei ole õige foorum selleks ja mitte õige juhtum aga tahaksin rõhutada, et see korrektsioon piiril on eh, komisjoni jaoks eh, olnud alati üheks vahendiks tööriista, nõndanimetatud tööriistakastis, komisjon on sellele mõelnud aastaid, me oleme arvestanud erinevate mõjuhinnangutega ja nõnda edasi, eh, komisjoni seisukoht antud hetkel on, et isegi kui võib-olla on muid vahendeid, millega saaks tagada seda, et kliimapoliitika mõju energiamahukatele tööstustele, nagu näiteks metallisektor, leiab leevendamist ja me oleme seisukohal, et lühimas perspektiivis need tasuta saaste äh, kvoodid ähm, ja pikemas perspektiivis rahvusvaheline kokkulepe, nagu seda, mida me üritame pärast Pariisi tippkohtumist saavutada, on õige samm Äh, see on vajalik selleks, et siis äh, vähendada mõju keskkonnale ja äh, keegi kõnelejatest mainis pikaajalisi lepinguid ning energiaküsimusi seoses selle sektoriga ning tahaksin lugupeetud parlamendisaadikutele meelde tuletada, et komisjonil on käimas konsultatsioonid avalikkusega Energialiidu raames ja energia turudisaini raames, need konsultatsioonid lõpevad eelseisvatel nädalatel ning äh, on ka väga selles küsimustes, küsitlustes, konsultatsioonides käsitletakse väga spetsiifilisi pikaajalisi lepinguid, nii et, et tegemist on tõesti küsimusega, mille, mille üle komisjon mõtleb ja äh, äh räägin siis baastootmisest, nagu te teate, komisjon tuleb peatselt välja uue majanduspaketiga ja ma, nagu ma ütlesin, baastööstusharusid meil on praegu vaja Äh, meil on vaja äh, ka toormaterjali selleks, et meie majandus saaks areneda, nii et, et suur aitäh, äh, aitäh! aitäh komisjoni esindajale ja lõpetuseks saab sõna meie raportöör härra Mart Hään, palun! aitäh, esimees! Te näete, et arutelu on tõesti väga rikkalik ja üldiselt, nagu ma juba sissejuhatuses ütlesin, ei ole Äh, eriarvamusi olukorra konstanteerimisel ja kuigi meie arvamused mõnes küsimuses lähevad lahku, oleme me kõik veendunud, on võim-, võimalik, tuleb rakendada meetmeid selleks, et kaitsta Euroopa äh, metallisektorit ja seda arendada. komisjoni, e-, komisjoni e-, eesmärk on taasindustrialiseerida äh, need piirkonnad, kus tööstus on unarusse jäänud Äh, mina ise olen ka sellisest piirkonnast pärit, jah, loomulikult meil on vaja äh, asju ühtlustada, äh, härra Salini Rahvaparteist ma tänan teda tehtud töö eest ja muudatusettepanekute eest, tõepoolest on vaja, et me vaataksime, kuidas töötada välja kompromissid, kas kuidas käsitleda seda abi, kas tuleb siin midagi harmoniseerida või ei Äh, tõesti, meil on vaja ühiseid reegleid Euroopa tasandil. nüüd, mis puudutab äh, võimalus äh, teatavate täiendavate tasude kehtestamist piiril, et see võib suurendada halduskoormust, kui lubate, härra esimees, siis räägiksin sellest põhjalikult, mina olen ma töötan selles sektoris ja, ja need inimesed, kes ei ole selle sektoriga kursis äh,, Äh, tahaksin äh, äh, mõne sekundiga selgitada, kuidas terase tootmine toimub siis selleks, et ühtet tonni terast toota on vaja mõelda kõigile nendele terase võimalikele kasutusele, nii et, et sellest, et terasest saaks siis lõpptoode igas etapis äh, Eh, on vaja eh, eh, teada, kes oli täpselt see inimene, kes seda tegi, kus seda tehti, milline oli terase temperatuur ja nõnda edasi. nii et, et pidevalt jälgitakse, kuidas selles tootmisaselas see terase tonn liigub Äh, mõned äh, lobistid üritavad selgitada, kogu see asi on väga keeruline, sellepärast et halduskoormus suureneb. mulle tundub, et need inimesed ei ole mitte kunagi näinud, kuidas terase tootmine toimub, kuidas üks tonn terast toodetakse Eh, juba eh, mulle tundub, et selline süsteem on tegelikult parim kvaliteedi tagatis kliendile, sellepärast et klient teab, millistes tingimustes see terastoode toodeti, kelle poolt eh, ja nõnda edasi, nii et tegemist on lihtsalt väikse täiendava sammuga. niisiis niisiis, siin ei ole mingit suurt täiendavat koormust nüüd Eh, mis puudutab nüüd ülejäänud märkusi, eh, ma panen prillid ette, eh, mul ei ole prille, ma ei näe täpselt, mis siin kirjas on. niisiis lõpetaksin sellega, me rääkisime väga palju ka teadusuuringutest selleks, et tuleb rahastada investeeringuid ja õpinguid, et me säilitaksime selle konkurentsivõime, mis on meile hädavajalik Äh, kõik äh, sektori ettevõtted on sellega nõus, mõnikord Euroopa Liit investeerib teadusuuringutesse ja arengustegevusse ja siis äh, mingil hetkel lihtsalt lõpetab need investeeringud. meil on vaja sellist Euroopa tasandi platvormi, mida rahastatakse sada protsenti Euroopa Liidu poolt. selline asi Ecogasi puhul Hispaanias näiteks toimib, niisiis Eh, probleem on praegu selles, et eh, meil on probleem, et eh, meil on vaja vähendada CO2 heitmeid ja jah, on võimalik seda siduda ja ladestada, teatud Euroopa piirkondadel selline võimekus on olemas ja äh, siis tuleb aidata sellistel piirkondadel seda võimekust ka arendada, aga on ka teisi võimalusi, äh, kuidas CO kahte uuesti kasutada äh, ja härra esimees, ma näen, et te juba kibelete, niisiis ma hakkan lõpetama. tahaksin öelda seda, mida tähendab see süsiniku maksustamine piiril? Ehm, mõtlen kõigile nendele kohtumistele, mida ma olen äh, Äh, korraldanud, tegelikult ei ole tegu mingi maksuga, mida piiril makstakse, asja mõte on selles, äh, kui me vaatame näiteks kümnes Euroopa riigis ringi, vaatame ringi kahekümne seitsmes riigis, äh, siis üks probleem, mis testatub, on kuidas säilitada oma konkurentsivõimet, sellepärast et meie soovime kõik, et CO2 hind tõuseks Äh, äh, ja äh, oluline on see, et kuidas tagada investeeringud just nimelt Euroopas ja mitte mujale ja härra Kaier, kes on pärit Duisburgist, teab väga hästi, et ähm, mitmed ettevõtted seetõttu enam ei tooda Duisburgis, vaid investeerivad väljaspoole Euroopa Liitu. niisiis meil on vaja selliseid vahendeid, mis töösturitel tõesti lubab teha investeeringuid niimoodi, et see ei koorma riigieelarvet ning eh, tagab võrdse konkurentsi Euroopa sees ja Euroopast väljaspool just nimelt selleks ähm, äh, on seda raportit vaja, kuidas leida selline tuleviku väljavaade, mida teha nende pikemaajaliste lepingutega, kuidas suurendada selle sektori nähtavust, äh, kuidas äh, panna inimesed Euroopasse investeerima Äh, see on kõige olulisemad ja kõik äh, muu, muud küsimused on lihtsalt poliitikute poosetamine, äh, sellepärast et meil on vaja anda sellele sektoritele uur lootust ja saavutada see, et Euroopast tuleksid investeeringud, aitäh! You see, exciting. Te nägite ise, väga mm, sütitav kõne. Te armastate seda teemat, see on võrratu, suurepärane meie kohtumine lõpuaeg sõltus ainult teist, mitte kellestki teisest. kui te oleks veel tahtnud viisteist minutit ka rääkida, oleksime me teiega siia jäänud, et teid kuulata. Any other, do you have any business? kas on muid küsimusi, mida tahate arutada? kui ei, siis järgmised kohtumised kahekümne esimene september pealelõuna ja kahekümne teine september terve päev koosolekud, ehk siis alustame hommikul ja lõpetame õhtul. suur aitäh ja kohtume mõne päeva pärast. That's okay.